operatsioon puudutab ühepoolset viisanõude kehtestamist Tšehhi kodanikele Kanada poolt. nõukogu ja komisjon peavad võtma nüüd viivitamatuid meetmeid suhetes Kanadaga, et Tšehhi kodanike viisanõue tühistada. me oleme täielikult solidaarsed Tšehhi kodanikega ning kõigil Euroopa Liidu kodanikel.